järgmise teema juurde on mul teile järgmine teadaanne. EKON komisjon ei ole delegeeritud akti vastu hääletanud äh, meie istungjärgi alguseks. vastuväiteid ei ole tulnud mis tähendab vastavalt artiklile sada viis lõikele kuus meie kodukorras loetakse dokument vastu võetuks. mis tähendab nüüd seda, et me saame